üheteistkümnes veebruar, siis me katkestasime oma istungjärgu ja nüüd me jätkame sellega. protokoll ja heaks kiidetud tekstid kaheteistkümnendast veebruarist on